lõppenud ja jätkame homme hommikul, kahekümne esimesel novembril kell üheksa ja sellega ja on võimalik jälgida seda istungit ka läbi interneti, kuid praegu